me peame võtma arvesse, et kõik suur tänu. suur tänu, härra volinik. sellega on arutelu lõppenud ning selle raporti osas hääletame samuti kahe nädala pärast Brüsseli osaistungil. kolleegid, meie tänases päevakorras on veel üks punkt, see on Richard Ashfordi raport ÜPP lihtsustamine ning ma annangi kohe sõna härra raportööril. härra president, härra volinik, praegusel hetkel on ÜPP lihtsustamine pärast kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat alles algstaadiumis. oma raportis ma soovitan mõningaid põhimõtteid, millest peaks kinni pidama ÜPP lihtsustamise menetluses. on täiesti selge, et põllumajandustööstus peab muutuma ning ta peab muutuma sel-, seonduvalt uute aegadega kaasnevate uute väljakutsetega ning seoses ka niisuguste küsimustega nagu toidu turvalisus, turgude muutlikkus, kliimamuutused ja nii edasi. ning me peame vastama oma inimeste vajadustele. on täiesti selge, et kogu ÜPP peab muutuma, et kõiki neid väljakutseid ja probleeme peegeldada, aga samas on ka täiesti selge see, et peab muutuma meiepoolne ÜPP kasutamine. ma ei ole meelega siin raportis liiga üksikasjalikuks muutunud, sellepärast et üksikasjad tulevad välja hilisemates raportites. ma pööran siin tähelepanu kahele asjale. esiteks, ÜPP peab olema lihtsam, õiglasem ja läbipaistvam. ning teiseks, ÜPP-ga kaasnev kultuur peab muutuma ning tulevane ÜPP peaks olema suunatud rohkem tulemustele ja mitte nii palju sõltuma erinevatest määrustest. ma olen toonud välja ka neli võimalust, kuidas vähendada bürokraatlikku koormust. esiteks peaksime tagama, et kõik muudatused on proportsioonis hinnatavate riskidega. teiseks, me peame harmoneerima kontrollstandardid ja vähendama dubleerimist kolmandaks peaks olema rohkem võimalik tööstuse siseselt ise sertifitseerimine ning neljandaks peaksime ka tagama selle, et karistused oleksid vastavuses rikkumistega ning kui rikkumine on tõesti väga väike, siis võiks ju ka karistuse tegemata jätta. minu arvates peaksime me eelkõige innustama põllumajandust, et põllumajandus sooviks ise kohaneda uute väljakutsetega ning seetõttu tuleb muuta ÜPP-d, muuta sellega seonduvat kultuuri, mitte et me peaksime muutuma liiga liiga leebeks, aga rohkem on vaja paindlikku, paindlikkust, on tarvis sidusrühmade suuremat kaasamist ning samuti peavad reeglid olema lihtsamalt tõlgendatavad. muudetud ÜPP peab olema suuteline näitama, mis on tema kasutuselevõtu eesmärgid ning tulemused ning lõpuks peab ta ka väga tõhusalt ja ausalt suutma põllumajandust juhtida ja korraldada. härra president, oma raportis toon välja terve hulga viise, kuidas kõike ülalnimetatud on võimalik saavutada. suur tänu suur tänu, härra Ashworth, nüüd on nimekirjas mitmed kõnelejad. esiteks proua Essai. kiitoksia jälleen, arvoisa puhemies. maatalouden hallinnollist. suur tänu, härra president kui me vaatame asja põllumeeste poolelt, siis tuleks administratsiooni vähendada ja seepärast tuleks seda raportit tervitada. väga paljudele põllumajanduslikele tootjatele on jäänud mulje, et neid vaadatakse kui kurjategijaid, kui nad vaatavad, kui palju paberitööd neil tuleb teha. kogu seda protsessi tuleb lihtsustada. turud. kõiguvad ikka ja jälle ja seepärast tuleks nüüd küsida, kas me tõesti peaksime leppima kõikide meetmetega. teatud äh, süsteeme on võimalik lihtsustada ja me peaksime väga ettevaatlikult käsitlema tundlikke küsimusi. meil oleks vaja piimakvootide jaoks uut süsteemi, sellepärast et ebasoodsate tingimustega piirkonnad ei satuks raskustesse ja järgmisena saab sõna härra Tabaidi, palun. suur tänu, härra president, mina õnnitleksin raportööri, sest ma ei leia, et mitte ainult tema uued ettepanekud oleksid head, vaid ka kogu filosoofia nende ettepanekute taga. me peaksime toetama neid, kes on aktiivselt põllumajanduses tegevad ja kes tõesti aktiivselt ka põldu künnavad. ja sellepärast on väga tähtis, et ühises põllumajanduspoliitikas me tulevikus ei lähtuks enam nii palju sektoraalsest lähenemisest, vaid ja, ja et me vä-, vabastaksime ka uued liikmesriigid äh, diskrimineerimisest, mida siiamaani nende puhul kasutatud. jah, meil on vaja ühtseid standardeid, äh, tarbijakaitsereegleid, aga tähtis on ka, et liikmesriigid nendest kinni peaksid. kaks aastat tagasi võttis nõukogu vastu määruse ja seal on kirjas, et äh, lammaste ja kitsede puhul on elektrooniline identifitseerimine kohustuslik. minu arvates läheb see liiga kaugele, sest liikmesriigid ei ole võimelised seda ellu viima ja see on endaga kaasa toonud väga palju tupikseise ma tahaksin sellega öelda seda, et ülemäärane reguleerimine ühises põllumajanduspoliitikas ei pruugi olla hea ja sellepärast oleks vaja seda süsteemi üleüldiselt lihtsustada. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Dorfmann, palun. suur tänu, härra president, suur tänu ka kolleeg Ashworthile selle suurepärase raporti eest ma arvan, et ühine põllumajanduspoliitika on edukas poliitika ja me vahel üritame seda edu varjata bürokraatia nõuetega ja see kehtib põl ühise põllumajanduspoliitika nii esimese kui ka teise samba kohta. kuid eriti tähtsad on siin just väikesed ettevõtted, kus äh, bürokraatia sisendina ja raha väljundina ei ole üldse mitte tasakaalus. ja kui me tulevikus ühist põllumajanduspoliitikat üle vaatame, siis me peaksime mõtlema väikestele ettevõtetele, peaksime mõtlema nende peale ja selle peale, kuidas me saaksime neid aidata, sest tihti selleks, et saada tuhat eurot toetust, peavad nad sadu lehekülgi pabereid täitma. võib-olla tuleks meil leida lihtsamaid viise, kuidas neid aidata, ehk et saavutada eesmärki lihtsamalt. ma arvan, et seda on võimalik teha ja me peaksime sellega algust tegema, aitäh! suur tänu ja järgmisena härra Paltsoo richard ashworth jelentése a közös agrárpolitika egyszerűstése érdekében kiváló javaslatokat. ühist põllumajanduspoliitikat on vaja lihtsustada ja seda öeldakse ka selles raportis. selge on ka see et põllumehed äh, on samal arvamusel. oluline on ka see et äh, maksumaksjad teaks et kasutatakse äh, häid reegleid aga eesmärk ei põhi, pühitse abinõusid ja alati tuleb äh, pidada silmas e-, eesmärki, tuleb äh, üritada tasakaalu luua kõiges, mida tehakse ja kui öeldakse, et ühist põllumajanduspoliitikat on vaja reformida, siis mina lisan, et äh, vaja on radikaalseid muudatusi. vaja on tä luua täiesti uut kultuuri, uut koos, peab tekkima uus koostöökultuur, me peame välja töötama äh, reeglid, mis oleksid äh, lihtsad, läbipaistvad, äh, mis aga ka äh, rikkujaid karistaks. loomulikult peab olema ette nähtud ka apellatsioonivõimalus, aitäh. aitäh, härra, sõna härra Sihkerskil. daamid ja härrad, ÜPP B lihtsustamine on väga oluline, keegi ei ole selle vastu, lihtsustamine tähendab seda, et kontrolle oleks vähem ning seeläbi me hoiaksime natukene kokku talunike aega. see kõik kõlab suurepäraselt, aga ma soovin juhtida teie tähelepanu olukordadele, kus me peame võib-olla natukene teises suunas liikuma. nimelt on konkreetsed põllumajandustootmise sektorid, näiteks nagu humala ja tubaka tootmine, kus võib olla liht-, raske neid asju nii kiiresti lihtsustada, selleks et tagada tootmine mingites valdkondades, mm, kus on looduslike tingimuste tõttu raskem toota, see nõuab jällegi teistsuguseid protseduure ja kriteeriumeid. ma olen raportööriga sama meelt, et tulevane ÜPP peaks olema tõhus ja efektiivne ning selleks on vaja lihtsustamist. aitäh, härra Jaar suur tänu, härra president. Euroopa põllumajanduspoliitika peab muutuma lihtsamaks, läbipaistvamaks ja paremini arusaadavamaks ja see on ka kolleeg Ashfordi sõnum selles raportis ja see on väga õige sõnum. ma arvan, et meie raport peaks Euroopa Komisjonil olema motivatsiooniks oma püüdlusi Euroopa ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamisel veelgi tugevdada. see aitaks meie põllumeestel aega ja kulusid säästa ja keskenduda oma tegelikule ülesandele, toiduainete tootmisele. sellepärast soovin ma, et ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamine oleks äh, ülesanne, millega parlament ja komisjon pidevalt tegeleksid. suur tänu! kes see on? suur tänu ja ma arvan, et kõik on saanud sõna, mitte keegi enam sõna ei soovi, seega saab sõna volinik Piibalg selleks, et arutelu kokku võtta uh,. härra president, lugupeetud parlamendi liikmed, ÜPP lihtsustamine on olulise tähtsusega komisjoni jaoks, seetõttu soovin tänada härra Ashforti suurepärase raporti eest. see on üsna keeruline ja väljakutsuv valdkond. komisjon on igati nõus, et administratiivkoormuse vähendamine ja lihtsustamine peaks olema tõesti talunikele väga oluline, see võimaldaks siis talunikel rohkem oma põhitegevusega tegeleda tegeleda. komisjon tervitab hea meelega seda raportit. see raport käsitleb tõesti Euroopa farmerite peamisi murepunkte ning teeb mitmeid tähelepanekuid, kuidas lihtsustada ühtset põllumajanduspoliitikat. viimaste aastate jooksul on komisjon saavutanud tõsiseid edusamme ÜPP lihtsustamisel, näiteks Stoiberi raport, mis käsit-, võrdles samuti administratiivkoormust ning see näitab, et halduskoormust on juba viimaste aastate jooksul märkimisväärselt vähendatud ning see vähenemine on toimunud just nimelt komisjoni poolt tehtud lihtsustamise tõttu, kuid me jätkame endiselt lihtsustamise suunas. mis puudutab üldist arut-, üldist äh, tuleviku ÜPP-d, siis me oleme juba käivitanud avaliku arutelu, leidmaks tõhusamaid viise halduskoormuse vähendamiseks, samal ajal aga säilitades Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ning samal ajal ka tõhusa põllumajanduse. siinkohal on meil ka üks soov, nimelt mõnikord võib lihtsustamine olla tõesti silmitsi väga suurte raskustega, ütleme näiteks jälgitavus. eelmisel aastal oli olukord üsna rahulik, mingeid suuremaid skandaale ega epideemiate puhul lahkemisi ei olnud. kusjuures samas jälgitavus on ikkagi võtmetähtsusega. ei ole nii, et kui kriisi ei ole, siis jälgida pole vaja. me peame olema väga hoolikad ja ei tohi oma lihtsustamise õhinas unustada mineviku õppetunde. me peame olema väga-väga hoolikad ja pidama silmas minevikust saadud õppetunde. suur tänu, härra volinik, arutelu on lõppenud, hääletamine toimub kahe nädala pärast Brüsselis osaistungjärgul. järgmine täiskogu istung toimub homme algusega kell üheksa, kella üheksast hommikul kuni kolmeteistkümne, kolme, kolmteist null null.